Good afternoon, ladies and gentlemen. tere päevast, daamid ja härrad. suur tänu kõikidele kolleegidele, kes eh, täna koosoleku sellele osale kohale on tulnud ja ma arvan, et me võime alustada. me eh, loodame, et eh, ülejäänud kolleegid liituvad meiega hiljem. meie koosoleku võtavad nüüd üle Ehm, kolleegid, kes esitavad ettekanded kahe õigusaktiga seotud arvamuse kohta. Eh, need on seotud mõlemad MFF eh, seadusandlusega. esimene on eh, arvamus, mis esitatakse TRAN komisjonile ja see puudutab üle-euroopalist transpordivõrku. meie huvi, meie tunneme huvi loomulikult TNT võrgu puhul äh, Euroopa piirkondade kestliku arengu eh, vastu. me arutame seda natuke põhjalikumalt seoses ühtekuuluvuspoliitika ja transpordipoliitikaga, kui me Euroopa ühendamise rahastust räägime ja eh, ühissätete eh, määrusest, aga nüüd annan sõna härra Papadakisele. suur tänu see määrus aitab saavutada eesmärgi muuta transport turvalisemaks, ligipääsetavamaks ja puhtamaks ja samas kaitstakse Euroopa Liidu tööstuse konkurentsivõimet ja töökohti. komisjoni ettepaneku üldine eesmärk on ähm, Eh, nende viivituste ja ebakindlusega ja suure ebakindlusega tegeleda, mis TNT eh, rakendamist eh, mõjutavad. näiteks ehm, koordineerimise parandamine ja piiriülene, piiriülesed tööd, neid puudutatakse täpsemalt ja samuti ka mm, loamenetlusi meie oma komisjonis tahaksime rõhutada seda, et Euroopa transpordivõrk on äärmiselt oluline Euroopa piirkondade kestliku arengu seisukohast. üldiselt on see Euroopa kodanike igapäevastele elutingimustele kasulik. muudatused, mis regikomisjon on esitanud, muudatusettepanekud keskenduvad järgnevatele punktidele. esiteks keskkonnaküsimused ja keskkonnakaitse, eh, vähem eh, heidet ja madalama eh, kasvuhoonegaasi heite saavutamine. samas tahame me ka, et sotsiaalset mõju hinnatakse seoses tööhõivega, tervisega, elukvaliteediga ja teiseks tahame me selget viidet sellele, et TNT eh, eh, võtab arvesse eh, piirkondi, lähedal asuvaid piirkondi ja ka kaugemal asuvaid piirkondi ja aitab kaitsta nende piirkondade konkurentsivõimet. kolmandaks kindlustatakse sellega et eh, piirkondlikku ja kohalikku arengut eh, selle transpordivõrgu rakendamisega toetatakse, sõltub sotsiaalsest dialoogist kodanikega eh, riiklikul, kohalikul ja piirkondlikul tasandil. see aitab kõigil mõista omanditunnet ja üldist kasu kõikidele. karistused tuleks samuti sätestada, kui Eh, sätetest ja nõuetest kinni ei peeta. ma eh, ootan hea meelega, mida meie kolleegid selle kohta ütlevad. Eh, ma asendasin selle uue muudatusettepanekuga, milles viidatakse ühtekuuluvusfondile ja kümme miljardit mis kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta tingimustes kasutatakse Euroopa ühendamise rahastust. suur tänu! Eh, nüüd saab sõna eh, variraportöör. suur tänu! Eh, ma tahaksin tänada raportööri nende muudatusettepanekute eest, mis esitatakse, mis teksti kindlasti paremaks muudavad, aga ma arvan, et me võiksime teha veelgi enam selleks, et et ühtekuuluvust toetatakse, et transpordivõrk ühtekuuluvust toetaks mitte ainult äärepoolsetes piirkondades, vaid ka linnapiirkondades ja linnade ümbruses. me peame rääkima äh, ka heade tavade vahetamisest ja sünergiast nende erinevate vahendite koostoimest ja me peame seda julgustama ja nende võrkude eh, rakendamist lihtsustama. teised kolleegid soovivad sõna, härra Selleril on sõna. suur tänu, proua juhataja, suur tänu ka raportöörile selle minu meelest väga olulise raporti koostamise eest kus mujal äh, Euroopa peaks kokku kasvama, kui mitte transpordivõrkude osas? eelkõige, kui mõtleme siin raudteevõrgule, eelkõige äh, ülikiiretele raudteeühendustele. ja me räägime väga palju ka CO2 heitmete vähendamisest ning äh, keskkonnale kahjulike gaaside heitme vähendamiseks ning ähm, just raudteevõrgustik võib siin anda väga suure panuse. kui aga me vaatame olukorda Euroopas, siis on ähm, see lausa vastupidine, üha rohkem ähm, suureneb veokiliiklus äh, ning lennuliiklus ja ainult rongiliikluse puhul on näha vähenemist, vähemalt stagneerumist. hoolimata pikaajalistest planeeringutest ei ole siiani õnnestunud äh, piiriülest äh, liiklust, eriti rongiliikluse puhul ka tõepoolest äh, praktikas ellu rakendada. ja kuigi on väga suuri summasid ähm, eraldatud just nimelt äh, raudteevõrgustiku arendamiseks ning ka ähm, mõni päev tagasi avaldatud Kontrollikoja aruanne äh, näitab, et liikmesriigid on arendanud raudvõrke just äh, massiisetranspordi jaoks, aga kui küsimus on piiriülestes ühendustes, siis äh, selles vallas on väga vähe ära tehtud ja väga vähe saavutatud. kohati on nii, et viisteist kuni kakskümmend kilomeetrit enne riigipiiri lihtsalt äh, lõpetatakse ehitustööd ja ei looda ühendust naaberriigiga selline olukord ei ole vastuvõetav ning äh, me püüame raudteepaketi raames siis ka ühtlustada standardeid, et äh, Euroopas välja arendada äh, piiriülene raudteevõrgustik, ühtlustatud raudteevõrgustik ja selle üle arutatakse ikka veel juba aastaid, iga liikmesriik tahab äh, lihtsalt oma territooriumil rongiliiklust edendada mõõduka eduga, aga mis puudutab Euroopa-ülese projekte Connecting Europe ja nii edasi ning vahendeid, mida selleks eraldatakse, siis äh, seal ei ole rohkem tehtud kui ainult äh, esimesed väikesed sammud ja kui mõelda Hiinale ja One Road, One Belt äh, poliitikale, siis äh, on näha, et on eriti oluline, et me teeksime ise investeeringuid äh, raudteesse Euroopa siseturul, sest praegu me lihtsalt oleme maha jäänud arengutest. ma paluksin Euroopa Komisjonil siin ka tugevamalt tegutseda ning äh, need riigid, kes ei pea kinni Euroopa plaanidest ja ei tegutse selle nimel, et mm, et äh, siis ähm, kiirrongivõrgustikku äh, edendada ja mm, pudelikaelu lahendada, et siis nende puhul lihtsalt toetused ära jätta tuleb nõuda, et tehtaks korralikku koostööd ja tegeletaks nende takistuste lahendamisega, mis piiriülese transpordi teel seisavad. selle jaoks on vaja ka eraldada vahendeid. ma arvan, et meil on praegu selleks võimalus, kui me arutame määruse üle, seda ka selgelt väljendada ning ma usun, et me Kreeka kolleegi raport saab siin anda väga olulise panuse, aitäh! Thank you, thank you very much Now.... suur tänu. nüüd eh, saab sõna eh, Digimovist eh, härra Vertsind, keda ei ole siin. nädal on kindlasti väga kiire, kõik on piirkondade ja linnade nädalal. või kes teab, võib-olla on selleks põhjus, miks neid siin ei ole niisiis, kuna meil teisi äh, kõnelejaid ei ole, siis äh, ma ütleksin, et äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on teisipäev, kuueteistkümnes oktoober keskpäeval. ehk siis teisipäev, kuueteistkümnes oktoober, selleks ajaks tuleks esitada muudatusettepanekud. viieteistkümnendal novembril toimub hääletamine regikomisjonis ja TRAN komisjonis eh, kolmandal detsembril. nii et eh, me oleksime eh, hästi ajakavas. üks minut This is about this opinion, our ehm, järgmine arvamus, mida me arutame, seda esitab eh, selle raportöör. ta on eh, teel meie koosolekule eh, teiselt, teisest koosolekuruumist ja ma näen, et variraportöör on kohal. nii et me alustame arutelu Eh, kas meil on kedagi eh, digibudgetist, kes soovib sõna võtta? tundub, et täna läheb aega natuke kauem kui tavaliselt. me peaksime paar minutit ootama seni, kuni eh, teised kohale jõuavad, me ei kiirusta, nii et me ootame külaliste või liikmete saabumist

mul on hea meel, et eh, härra Van Miltenburg on nüüd kohal. kõik eh, liiguvad täna ühelt eh, kohtumiselt teisele, nii et suur tänu, et te olete meiega. me ootasime spetsiaalselt teid, et te saaksite tulla ja meile esitada oma arvamuse projekti seoses õigusriigi toimimisega. meil on kohal ka mõned variraportöörid või arvamuse koostajad, nii et te võite alustada. Uh, suur tänu ja aitäh teie kannatuse eest. et need päevad on äh, raportöörina kindlasti väga kiired. kõikega peab kursis olema, aga ma tahaksin kõigepealt äh, kasutada seda võimalust tänada komisjoni äh, ettepaneku eest, ma arvan, et see on väga hea ettepanek selleks, et kaitsta Euroopa Liidu eelarvet et asi ei puuduta sanktsioone liikmesriikidele, kes ei pea õigusriigi põhimõtetest kinni. oluline on see, et liidu eh, finantshuve kaitstaks. me peaksime seda meeles pidama, sellepärast et me ei aruta seda mitte ainult selles komisjonis, vaid ka teistes komisjonides, Euroopa Komisjonis eh, ja, ja nõukogus. me kõik räägime Euroopa Liidu Nõukogust, me kõik eh, hoolime sellest Eh, eelarvest. Eh, ja ma arvan, et selle eelarve kaitsmine ongi ettepaneku peamine mõte. me näeme aga, et vahel eh, projektile antakse luba pärast seda, kui on toimunud mittenõuetekohane avalik hange. ja sellisel juhul kui teie huvid, huvide vastu on eksitud, siis kui te näiteks tahtsite kiirteed ehitada, siis on oluline, et teil oleks juurdepääs iseseisvale või sõltumatule kohtunikule ja see ongi kogu selle ettepaneku mõte. me ei saa investeerida miljardeid eurosid, kui me ei ole kindel selles, et me võitleme korruptsiooni vastu, pettuse vastu kõikides liikmesriikides struktuursete probleemide puhul, mida me täheldame õigusriigi toimimises, kohtusüsteemi sõltumatuses, kui me näeme, et korruptsioonivastast võitlust õõnestatakse, siis sellisel juhul on viimane, viimaseks võimaluseks selline süsteem, kui komisjon sekkub. see ettepanek eh, ei puuduta eelkõige eh, sanktsioone või karistamist Eh, see ei tähenda neid eh, üliõpilasi, eh, kes taotlevad Erasmuse stipendiumeid, see ei puuduta VKE-sid ja väikeseid toetusi, see puudutab just üldistunud puudusi õigusriigi toimimises kogu liidus. ja kuna finantshuvid on selle ettepaneku puhul kõige olulisemad, siis ma arvan, et me peame olema kindlad, et me tegeleme komisjoni õige, palun vabandust, eelarve õige rakendamisega. ja sellepärast peame me veenduma, et seda tehakse õigesti ja ma tahaksin nõukogu rolli selles ettepanekus kaotada, sellepärast et kui nõukogu hakkab sekkuma eelarve täitmisesse, siis me ei austa aluslepingute äh, Ehm, ka sätestatud ehm, põhimõtteid. ja ma arvan, et see ei ole viis, kuidas seda peaks tegema. nii et ma arvan, et me peaksime tegema selgeks ka nõukogule, et me ei kasuta siin, et me ei lähe siin asjadega segamini, et tegu on viimase kasutava võimalusega, kuhu pöördutakse viimase lahendusena ja minu viimane märkus on see, et kui me arutame eh, arvamust eh, või meie austatud kolleegi raportit, siis eh, siis oluline on hea valitsemine Euroopa Liidus. ja ma tahaksingi paluda, et te teeksite need muudatused eh, seal, kus need on vajalikud, aga mõelda ka selle peale, et eh, kõige olulisem ei ole siin karistamine, vaid tegu on määrusega, mis kehtib kõikidele liikmesriikidele ja kui te kõiki ehm, reegleid ja eh, eesmärke austate, siis ja õigusriigi põhimõtet austate, siis ei ole probleeme. aitäh. nüüd saab sõna ähm, variraportöör suur tänu, ma tahaksin kõigepealt tänada härra Van Miltenburgi eh, arvamuse projekti eest sellel väga olulisel teemal, et tagamaks, et eh, eelarve täitmisel arvestatakse ka õigusriigi toimimist, kuna tegu on väga olulise küsimusega, sõltumatu kohtusüsteem, kus eh, õigusriik, kus seaduste austamist tagatakse, on oluline ja ainult sellises, sellisel juhul kaitstakse piisavalt ähm, Euroopa Liidu eelarve täitmist. ma olen nõus, et ähm, komisjon peaks ähm, Euroopa Liidu äh, toimimise lepinguga kooskõlas äh, eelarve täitmist jälgima. aga komisjon äh, Eh, aga sellegipoolest peaks Euroopa Parlamendil samuti olema selgelt määratletud pädevused selle mehhanismi kasutamise puhul. Euroopa Parlamenti tuleb arvesse võtta eh, sellel väga tundlikul teemal, milleks on eh, õigusriigi toimimine. seda meetodit tuleks kindlasti kasutada väga ettevaatlikult ja ma olen kindel, et me leiame, et see lahendus on väga õiglane ja praktiline ja kasutatav. oluline on tagada ka see, et abisaajad, Euroopa Liidu toetuste saajaid see mehhanism ei mõjutaks, Erasmust kasutavad üliõpilased ja teadustöötajad ei ole kuidagi mõjutatud õigusriigi toimimisest oma riigis. me ei tohiks teha ka liiga palju erandeid, see ei annaks sellele määrusele piisavalt eh, või sellele vahendile piisavalt palju mõjuvõimu ja eh, sellel ei olekski mõtet ja sellepärast oleme me komisjoniga nõus eh, mitte erandeid lisada ja viimaks õigusriigi toimimise järgimise tagamine selgelt Eh, võimalik vaid juhul, kui eh, riigis on olemas sõltumatu kohtuvõim ja kõik eh, liikmesriigid peavad olema võimelised tagama, et Euroopa Liidu eelarvest eraldatud vahendeid kasutatakse õigesti, see on kõige tähtsam. ja ma leian, et see mehhanism on hea meede selle tagamiseks, et õigusriigi toimimises esinevaid puudusi ei taluta. suur tänu, head kolleegid, kas te soovite sõna? palun. suur tänu, proua esimees, sooviksin tänada kolleege, kes enne mind sõna võtsid. selle komisjoni liikmena pean ma väga oluliseks just seda teemat. Need on liikmesriikide arenguks väga olulised, eriti mis puudutab äh, Ida-Euroopa riike, kus äh, need fondid tõesti mõju avaldavad ma arvan, et äh, siin võib tekkida vastuolusid, me peame olema väga ettevaatlikud äh, kasutatava sõnastusega. me äh, paneme kokku siin traditsioonilise võimu ning pädevuse, mis käib muu valdkonna alla. me ei räägi vahenditest, mis lähevad otse Euroopa kodanikele, vaid toetuse saajatest, kellel on võrdsed äh, õigused juurdepääsuks Euroopa eelarvele. tegemist on jah, komisjoni ettepanekuga, aga isegi see pealkiri on äh, veidi ähm, kahepalgeline ja läheb liiale. ja ma arvan, et ähm, meil on vaja paremini sõnastada seda, kas meil on õigus riigi toimimise kohta selge mõiste, kas me oleme kõik nende põhimõtetega nõus, mida on vaja rakendada. ja ma arvan, et me peaks olema väga ranged seoses kriteeriumitega. ja ma arvan, et see oleks ja lahendus, et mis on täpselt see õigusriik, kes seda defineerib ja kuidas, me peame olema väga ettevaatlikud, et äh, seda ei oleks võimalik kuidagi väärkasutada. härra Deutsch, palun. head kolleegid teen väga lühidalt, tahaksin anda teile ülevaate Eh, selle kohta, mida ma arvan sellest teemast. kõigepealt Euroopa Komisjonil on määruse eelnõu, eh, millega seoses käib väga tõsine poliitiline arutelu nii parlamendis kui ka väljaspool me ei tohiks ehm, väita, et me ei mõista seda, ei pane tähele ja ma tean, et raportöör ei väljendanud ennast poliitilise arutelu keeles, aga ma tahaksin sellele täpselt viidata. ma ei taha hakata poliitilist arutelu pidama, aga tahtsin selgelt välja tuua selle, et tegemist on väga kuuma poliitilise teemaga, esiteks. ma ei ole nõus Äh, selles osas, et tegemist on hea eelnõuga komisjoni poolt. ma ei leia, et komisjon oleks teinud väga palju nii halbu ettepanekuid kui see eelnõu, mis meie ees on ma olen äh, jurist, ma olen saanud juriidilise väljaõppe ja pean ütlema, et äh, tegemist on võimatu olukorraga, et institutsioon, mis äh, kaitseb õigusriigi põhimõtet, läheb vastuollu õigusriigi põhimõtetega. ja täiesti võimatu on kahekümne esimese sajandi demokraatia ajal rääkida sellisel viisil, käsitleda õigusriigi põhimõtet, mis ei ole selgelt ähm, defineeritud või siis need definitsioonid, mida me kasutame, on väga mm, paindlikud ja mm, nendega saab õigustada igasuguseid seisukohti ning luua võimatuid olukordi äh, kõigi institutsioonide jaoks kui olete lugenud seda eelnõu, siis on võimalik äh, näha, et seal ei ole ära toodud mõisteid, äh, mis äh, oleks sisuväärilised. ja samuti väidaksin ma, et kui see ettepanek ei puuduta sanktsioneerimist, siis keegi, kes on vähegi kogenud eh, regionaalpoliitikas, mina olen siin üheksa aastat olnud, see eh, ja esitaksin küsimuse Euroopa Komisjonile, mis on see lisapädevus? mida see määrus annab eh, Euroopa Liidu institutsioonidele, me ei tohiks teha nägu, et et meil on õigusloome mis ei kehti rahaliste sanktsioonide osas, juhul kui on mingid rikkumised. kõik kakskümmend kaheksa riiki saavad piirkondlikku toetust, jah, loomulikult Kesk- ja Ida-Euroopa riigid saavad morem, rohkem kui teised, nad on netokasusaajad Euroopa Liidu eelarvest aga meil on süsteem, mida tegelikkuses rakendatakse ning eksisteerib ka sanktsioon. kõik riigid saavad äh, äh, fondist raha ja on õigus läbi viia sanktsioonide menetlust liikmesriikide suhtes institutsioonide poolt. komisjonil on äh, Ühendkuningriigi ja Hollandi suhtes sanktsioone süsteem on käivitunud. mida me soo-, soovime saavutada? kui eelnõu ei vasta õigusloome miinimumnõuetele ja see on meie ette lükatud ja samas kui on mingid puudujäägid, siis on võimalikud äh, sanktsioonid ette nähtud praeguses süsteemis. ning äh, minu järgmine äh, küsimus on suunatud jällegi komisjonile, mitte kolleegidele siin. väga ärritav on see, et isegi õigusloomes on ära toodud, et lõppkasusaajad ei tohi olla mingi, mingis kahjustavas olukorras, isegi kui on probleeme õigusloomega. see on see jagatud ähm, juhtimise põhimõte, see on see, kuidas regionaalarengu vahendeid kasutatakse ja kui on rikkumised süstemaatilisel tasandil, isegi siis ei tohi toetuse saajad kuidagi halba olukorda sattuda. komisjon ei saa selliseid sanktsioone rakendada sellisel juhul kogu see jagatud juhtimise põhimõte satub küsimuse alla, sest praegusest hetkest alates Brüsseli õppinud bürokraadid saavad olema need, kes otsustavad, milliseid teid võib ehitada Rumeenias, millised arenguprojektid Saksamaal saavad vahendeid ja, ja iga teise riigi puhul tehakse vastavad otsused. Need põhimõtted on täiesti mõttetud, paberile võib kirja panna mida iganes, aga lõppude lõpuks ei pea see ajaproovile vastu täiesti võimatu on kohalikest piirkondlikest ametivõimudest äh, mööda minna ja anda raha otse taotlejatele. Ungaris on lugu äh, kooliõpilastest ning äh, selle sisu on see, et äh, räägitakse loomast, keda ei eksi, äh, eksisteeri ja see on praegu sama lugu siin kontekstis. head kolleegid te olete ise omale võimatu missiooni püstitanud, aga meie poliitikud arvame teinekord, et me saame võimatuid missioone lahendada. ma ei taha teie head tahet kahtluse alla seada, aga mul on väga negatiivne arvamus selle eelnõu kohta. suur tänu, proua Kreel! aitäh, ma olen veidi üllatunud selles osas, kuidas see arutelu liigub. jah, me esindame institutsiooni, Euroopa institutsiooni ja ausalt öeldes enam kui kakskümmend aastat olen ma olnud Euroopa Parlamendi liige ja alles hiljuti on meil tekkinud arutelud selle kohta, kas äh, liikmesriigid äh, on, peavad kinni väärtustes või mitte, sellest ei ole väga pikalt äh, räägitud ja jah, tõesti, liikmesriikides on olnud küsimusi selle kohta, mis saab siis, kui keegi reeglitest kinni ei pea miks peaks siiski neid suuri summasid äh, vastavatele riikidele eraldama, kes meie väärtustest kinni ei pea? Euroopa Liiduga liitumiseks on kriteeriumid ja tol hetkel aktsepteeritakse ka neid väärtusi, kedagi ei sunnita Euroopa Liiduga liituma ja tegemist on äh, ühise lepinguga, millele me alla kirjutame, lähtudes ühistest väärtustest ning õigusriigi äh, küsimus on minu arvates äh, väga selgelt defineeritud aluslepingutes ja menetlustes, mis seda puudutavad. me oleme siin riigikomisjonis alati püüdnud väldida regionaalpoliitika ühepoolse otsest äh, ühendamist õigusriigi olukorraga. me palusime komisjonil siis esitada äh, sellise üldise ähm, kontseptsiooni üldeelarves, kus siis äh, Euroopa Liidu eelarve ja õigusriigi põhimõte kaitsmine oleks ähm, seondatud äh, ma arvan, et see on mõistlik ja õige samm ja seetõttu arvan ka, et eelkõige meie komisjonil tasuks äh, tegeleda selle teemaga väga intensiivselt. et äh, meil on reeglid selle kohta, kui keegi kasutab regionaalpoliitika vahendeid pahausklikult või on tegemist lausa pettusega, sellest ei ole vaja rääkidagi, see on selge see, et sellistel juhtudel on võimalik peatada maksed või isegi tagasi nõuda, see on täiesti normaalne. ja Kontrollikoda on ju ka kinnitanud, et pettuste ja vigade määr on väga oluliselt alanenud, ühtekuuluvuspoliitikas on väga oluline signaal, aga selles ei ole ju küsimus meie arutelus siin praegu, küsimus on õigusriigi toimimises. ja ma arvan, et siin tuleb ka olla väga täpne, kui me sellega tegeleme. ma ei tea nüüd, kas korruptsioon, see on väga äh,, väga ränk kuritegu ja see on ka äh, tõepoolest äh, õiguse rikkumine, aga kas see nüüd tegelikult langeb siin õigusriigi toimimise alla? Nagu kui nüüd äh, raportöör ütleb, et ta soovib selle sisse võtta, siis äh, on vaja tagada, et oleks ka võimalused äh, tõesti teostada järelevalvet ja kontrolli liikmesriikide üle, minu meelest see praegu nii ei ole. ei ole mitte ühtegi liikmesriiki, kus ei esineks üldse korruptsiooni. aga küsimus on nüüd selles, kas seda peaks käsitlema ka antud raportis või siiski mitte. kuid ma olen veendunud, et ka riigikomisjon ja me peame selgelt väljendama seda, et liikmesriigid peavad kinni pidama õigusriigi põhimõttest, kui nad soovivad kasu saada solidaarsust liikmesriikide vahel. ja minu meelest ei ole siin mõned ähm, ettepanekud kuigi realistlikud nii et tuleks tõesti siin läheneda konstruktiivselt ja mõelda selle, mida on tegelikult võimalik äh, takistada, nimelt et äh, liikmesriigid, äh, kes õigelt teelt kõrvale kalduvad, kes enam ei järgi õigusriigi põhimõtteid, kuidas nende puhul Euroopa Liit saaks veidi ennast kaitsta Mm, ma arvan, et me peame väga selgelt välja tooma, mis on Euroopa Liidu huvid, aitäh. Thank you very much, this is a... suur tänu, see on meie esimene arutelu sellel teemal. me ei ole juhtkomisjon, selles osas meie valmistasime ette arvamuse ning eelarve, eelarve kontrolli komisjon on need, kes on äh, kelle kätes see raport on, aga meie komisjoni jaoks on samuti tegemist olulise teemaga, see puudutab äh, sidet või seost toetusega Euroopa Liidust ja õigusriigi rakendamist liikmesriikides, mis peaks olema väga tugev seos. ja see on osa huvide kaitsest, mitte ainult Euroopa Liidu huvidest, aga kõigi kodanike huvide kaitsest, kes soovivad vastutust eh, tagada kõigi puhul ja nüüd saaks sõna, saab sõna proua Tomatšitš, teie olete variraportöör selle arvamuse osas, jah, palun. suur tänu. Euroopa Liidu eelarve täielikku potentsiaali on võimalik kasutada ainult majandusliku regulatiivse ja majanduslikus keskkonnas, kui liikmesriik seda toetab seoses praeguse mitmeaastase finantsraamistikuga on kõigil ta-, kodanikel ja liikmesriikidel juba vaja tõetada, tõetada, tõestada seda, et tegemist on vastupidava süsteemiga, mida, milles täidetakse nõuteid ja neil on vajalikud haldus ja mm, muu suutlikkus rahastamise kasutamiseks. lisaks sellele poliitika tingimused ja tingimuslikkus võivad toetada koostööd liikmesriikide vahel, kus tegemist on olulise mastaabisäästuga. õigusriigi põhimõtte täitmine on eeltingimus, mida on vaja täita selleks, et tagada, et Euroopa Liidu vahendite kasutamine on vajalikult kaitstud Euroopa Liidus, see on komisjoni teatises kaks tuhat neliteist aastast ära toodud ma olen nõus, et õigussüsteemid peaksid töötama sõltumatult ja, ja öö, ähm, äh, prokuratuuril peab samuti olema võimalus äh, sõltumatult tegutseda. meil on vaja tagada tõhus reageerimine, pidades kinni äh, õiglasest ähm, õigusest õiglasele kohtumõistmisele. tegemist on miinimum nõuetega, millel võivad olla mõjud ka Euroopa Liidu huvidele. ma ei saa toetada neid ettepanekuid härra Miltenbergilt, kus soovitakse nõukogu eh, eemaldada õigusloomeprotsessist, me ei saa lähtuda eh, ainult liikmesriikidele esitatavatest nõuestest, see läheb liiga kaugele ja see tooks endaga kaasa positiivseid muutusi, aitäh! suur tänu. Äh, arvamused on erinevad ja nüüd äh, annaksin sõna eelarve peadirektoraadi esindajale Euroopa Komisjonist, kui teil oleks võimalik vastata küsimustele, siis palun. kui on midagi selgitada, siis palun selgitage, siis tegemist on esimese aruteluga ja kindlasti oleks väga kasulik saada täielikku informatsiooni äh, Euroopa Komisjonilt, palun aitäh, suur tänu selle huvi eest, selle väga olulise ettepaneku osas. miks on see komisjoni ettepanek oluline, sellepärast et see on osa paketist, mis puudutab järgmist mitmeaastast äh, finantsraamistikku. tegemist on olulise öö, äh, osaga õigusloomest ja nii nagu raportöör juba ütles, siis tegemist on eeltingimusega selleks, et tagada Euroopa Liidu vahendite tõhus kasutamine liikmesriikides. seega komisjon on veendunud, et oli vaja rõhutada seda, et juba on see nõudmine sees õigusriigi põhimõtet austada aga puudujäägid selles valdkonnas tähendatakse, tähendab seda, et ei ole võimalik raha kulutamist jätkata, tegemist ei ole mitte karistusega, vaid see on seotud äh, vahendite tõhusa kasutamisega mis puudutab äh, definitsioone, siis oleme kuulnud selle kohta erinevaid seisukohti me ei ole midagi välja mõeldud, see on võetud äh, komisjoni teatisest ja lähtub rahvusvahelistest parimatest tavadest. teat-, teatises on ära toodud õigusriigi põhimõtte äh, valdkond ja siin on lähtutud äh, erinevate kohtute kaasustest ja Veneetsia komisjoni tööst ja nii edasi, ehk siis see definitsioon ei ole lihtsalt laest võetud ja see on konsolideeritud definitsioon ning selguse huvides, kuna tegemist on olulise ettepanekuga, millel on rahalised tagajärjed, siis on vaja defineerida see õigusriigi põhimõte ja lisaks sellele on ära toodud see, et see puudutab legaalsuse põhimõtet läbipaistvust, äh, aruandluskohustust, demokraatlikku pluralistlikku lahendust, õiguskindlust, äh, täidesaatva äh, võimu suvalist käitumist, võimude lahusust ja võrdsust, ehk siis meil on see sisu siin olemas ja nagu öeldud, siis see sisu on laialt aktsepteeritud rahvusvahelisel Euroopa tasandil korruptsiooniteema on samuti tõstatatud, me leiame korruptsiooniga ei ole võimalik, kui korruptsiooniga ei suudeta võidelda, siis on see teemaks liikmesriigi puhul. see langeks artikli kolm alla, kus on öeldud, et rakendatavad meetmed liikmesriigi poolt, mis võiksid ohustada Äh, Euroopa Liidu finantshuvide kaitsmist ja tsiteerin siin äh, alapunkti C, kui nad piisavalt ei uuri või esita süüdistust pettuse või korruptsiooni puhul, siin on oluline just see sõnastus, pettus ja korruptsioon mis puudutab pädevusi ja seda, mis puudutab näiteks regionaalfondi vahendite kasutamist, siis see puudutab just teie pädevusi, siis äh, pettuste äh, puhul rakendatakse finantskorrektsioone, aga see puudutab üksikuid juhtumeid äh, auditite tulemustel, kus on selgelt tulemused paika pandud, siis korrigeeritakse äh, Äh, vahendeid piisavalt, aga meie räägime siin millestki muult, muust, ehk siis mida see äh, ettepanek komisjonile juurde annab, see annab võimaluse reageerida juhul, kui tegemist ei ole mitte ühe rikkumisega, vaid äh, laialdase tegevusega, mis ei ole seotud ühe konkreetse teemaga mis on laiema ulatusega, suurema proportsiooniga, mis puudutab rikkumise ulatust õigusriigi põhimõtte puhul, see siis puudutab seda, oluline on käsitleda, et tegemist on komisjoni pädevusega Äh, paika panna vastavad, äh, teha vastavate reeglite ettepanekud ja sellepärast me oleme selle ettepaneku teinud, tegemist on iseseisva äh, määrusega, mis puudutab igat tüüpi fonde, mitte ainult jagatud pädevusega, aga ka kaudse ja otsese juhtimisega ja sellepärast me oleme teinud ettepaneku täiendava punktina järgmise mitmeaastase finantsraamistiku puhul. küsimus ei ole selles, miks on siin spetsiifiline otsuse tegemise protsess, me oleme lähtunud pretsedendist, mis on samuti eeltingimus, aga mitte õigusriigi põhimõte, vaid majanduspõhimõtetest lähtuval ehk siis hea juhtimine, millega me soovime tagada selle, et peetakse kinni majanduspõhimõtetest ehk siis on äh, võimalus, et nõukogu saab äh, sekkuda kvalifitseeritud häälteenamusega. me leiame, et see aitab meil luua õige tasakaalu, aga praegusel hetkel komisjon kuulab väga tähelepanelikult ära kõiki arvamusi nii nõukogus äh, kui ka parlamendis ja näeme, et äh, selle institutsiooni erinevad komisjonid on erineval arvamusel ja hetkel ootame ära, milliseks kujuneb parlamendi üldine seisukoht. ehk siis see ei puuduta komisjoni poolt eelarve rakendamist, vaid tegemist on millegi üldisemaga, sest see puudutab õigusriigi põhimõtete üldistunud puuduseid mille puhul äh, komisjoni rakendusakt oli liiga ähm, äh, vähejõuline lahendus ja me näeme ja loomulikult ootame ära siis ka seda parlamendi menetlust. toetuse saajad, jah, see on oluline punkt, sest meil on eraldi punkt selle kohta ja me oleme vägagi teadlikud, et osad need meetmed võivad kaudselt toetuse saajaid mõjutada, aga me oleme teinud kõik, mis võimalik selleks, et siia määrusesse sisse tuua selle, mis on vajalik äh, selle olukorra vältimiseks, ehk siis kui minna artikli neli kaks juurde, siis me mitte ainult ei näe ette, et meetmed peaks olema proportsionaalsed seoses äh, tõhususe rikkumise ulatusega, aga nii palju kui võimalik, nad peavad puudutama ka eh, liidu tasandi reaktsioone. artikkel neli kaks ütleb, et liikmesriigid ei eh, ei saa selle alusel keelduda nende tingimuste täitmist, mis puudutab lõppkasusaajatele kehtestatud. ja see on väga oluline, et see on määruses äh, ära toodud, sest see annab igale kodanikule Euroopa Liidus õiguse öelda, et minu lepingut ei saa lõpetada ega rahastamist lõpetada, milleks mul oli õigus, sellepärast et äh, komisjon on õigusriigi äh, küsimustega rasketes, raskustes. jah, valitsus ei saanud rahastust, aga tal on endiselt kohustus rahastada või siis ellu viia äh, ja täita oma lepingulisi kohustusi lõppkasusaaja äh, ees. see ei ole täiuslik lahendus, me oleme raskustega kursis, aga eelkõige soovime valida meetmed, mis lõppkasutajaid ei mõjuta ning üritame tagada selle, et see artikkel neli kaks läheb rakendamisele ja me hoiame selle silma peal. see oli minu esialgne vastus. Thank you very much, Mr Van. suur tänu, härra Van Miltenburg, kas sooviksite omalt poolt kommenteerida või vastata? jah, väga lühidalt, sest äh, siin on väga palju juba ära öeldud, ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et tegemist on õigus loomelise arvamusega ja muidugi võivad siin seisukohad olla erinevad, aga ma arvan, et see on siiski väga oluline, et me selle esitaksime ja et seda lihtsalt tagasi lükatakse, sest äh, vastasel juhul juhtkomisjoni lihtsalt võtavadki juhtimise üle ja meie kommentaare üldse arvesse ei võta. nüüd vastuseks ka sellele, mida komisjoni esindaja ütles, ma olen endiselt arvamusel, et see arvamus muutub tugevamaks, kui me võtame välja kõik elemendid, mis on enam-vähem sarnased artikkel seitse menetlusele, sest et siin on tõesti küsimus Euroopa Liidu finantshuvide kaitses. tegemist ei ole õigusriigi toimimise kui sellise ettepanekuga, see ei tohi kuidagi äh, Äh, artikkel seitse menetlusega põrkuda. meil on ka õiguseksperdi arvamus, äh, on läbi viidud väga huvitav uuring ja ma viitan seletuskirjas ka tema äh, arvamusele, et kui komisjon tõepoolest lähtub oma ettepanekus neist artiklitest, mis käsitlevad komisjoni eelarvepädevust, siis peaks selle juurde ka jääma artikkel kolmsada kakskümmend kaks ja artikkel kolmsada seitseteist, mis puudutavad eelarve täitmist või ellurakendamist ja nagu ka uuringus on välja toodud, siis komisjonil on neis valdkondades oma pädevus. ei ole vaja nõukogu äh, nõusolekut, see muudaks asjad keerulisemaks. ja komisjon võib äh, neis valdkondades oma pädevusi kasutada. see oleks minu poolt kõik, ootan teie küsimusi, aitäh! aitäh ja juhtkomisjonid on siis eelarve ja eelarve kontrolli komisjon, nemad kavatsevad hääletada selle raporti üle novembri lõpus. nii et meie peame hääletama hiljemalt viieteistkümnendal novembril. seetõttu teen ettepaneku, et muudatusettepanekute tähtaeg oleks reedel, üheksateistkümnendal oktoobril keskpäeval üheksateistkümnes oktoober, keskpäev. üheksateistkümnes oktoober. ja nüüd äh, ma olen kindel, et variraportööride vahel hakkavad kogu toimuva huvi, toimuma huvitavad arutelud äh, selle arvamusele. aga nüüd jätkame oma päevakorraga. pean teile meenutama, et olete meili teel saanud koordinaatorite otsused, mis, milles eile kokku lepiti, kas me saame kinnitada need äh, otsused? ja ka kahekümne seitsmendal toimuva äh, koosoleku kohta käiv otsus on siis nende hulgas. niisiis saame kinnitada ähm, äh, need otsused, kas on muid küsimusi, ei ole, järgmine koosolek toimub viieteistkümnendal oktoobril pärastlõunal kella kolmest poole seitsmeni. ja sellega lõpetangi meie koosoleku ja juhataja tänab ka tõlke. suur tänu kõigile kannatliku osalemise eest meie koosolekul, aitäh!